Susanna Roitova poolt, Aleksander Alvaro ja Stavros Lambrinidise poolt, eh, mis puudutab eh, läbipaistva protsessi eh, puudujääki. ACAC kokkuvõttes on saanud enamuse parlamendisaadikud allkirjad ja see kirjalik deklaratsioon seega siis vastavalt kodukorra artiklile sada kakskümmend kolm edastatakse kõikidele nendele, keda see puudutab ning all äh, kirjutanute nimed siis lisatakse sellele. ja sama juttu, mis puudutab äh, kirjaliku deklaratsiooni kakskümmend murd kaks tuhat kümme Mark Tarabellalt, Barbara Materalt, Marie Kornilsenilt äh,, Hilda Figureidolt ja ning Anatolia Parvanovalt, äh, mis puudutab äh, Euroopa äh, Äh, naistevastase vägivalla võitlemise aastat, äh, on samuti saanud enamuse parlamendisaadikute allkirja ja ka see deklaratsioon seega siis vastavalt äh, kodukorra artikli sada kakskümmend kolm edastatakse kõigile neile, keda see puudutab ning mõlemad deklaratsioonid lisatakse siis ka tänase istungi protokollidesse. proua Figueredo, teil on sõna, palun suur tänu, härra president. ma ta-, võtan sõna lihtsalt selleks, et lisada omalt poolt, et mul on väga hea meel, et äh, nii suur hulk äh, kolleege äh, lisas oma nime sellele deklaratsioonile, mis puudutab siis Euroopa naistevastase vägivallaga võitlemise aastat. suur tänu kõikidele kolleegidele, kes sellele